siis leian, et selline seisukoht ja lähenemine on vale. aitäh. aitäh, kolleeg Kraamer. õnnitlen teid suurepärase töö puhul. selle raporti üle hääletamine algab homme kell kaksteist, järgmine päevakorrapunkt ja see on ka õnneks täna viimane on proua Sadu Hassi raport puitu ja puidutood, puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustustest. tänan proua Hassit, kes võttis selle raporti üle proua Lukaselt, kes tegelikult alustas tööd selle raporti kallal, kuid kuna proua Lukas pani oma mand-, loobus oma mandaadist, siis proua Hassi võttis selle asja üle ja viis asja lõpuni. kallid kolleegid, tahan tõesti tänada algset äh, raportööri Caroline Lukast, ka teisi poliitiliste fraktsioonide läbirääkijaid väga heast, erakordselt hea koostöö eest. tahan ka tänada Hispaaniat, kes äh, pidas neid läbirääkimisi nõukogu poole pealt, komisjoni poole pealt. nõukogu komisjon muutusid oluliselt oma esialgseid seisukohti nii, et Euroopa Liit äh, sulgeb oma turud ebaseadlikult äh, äh langetatud puudele see ei oleks olnud võimalik ilma, et parlament äh, jõuliselt ja äh, Äh, ka numbriliselt jõuliselt oleks toetanud seda. nüüd on kokku lepitud äh, selles, et see, kes esimesena toob äh, puu Euroopa Liidu turule, vastutab selle eest, see peab olema selge. edasimüüjatel on kohustus dokumenteerida, kust nad on puidu või puittooted ostnud ja kuhu nad selle edasi on müünud nii muutub võimalikuks selgeks teha, kust on pärit kas või mööblis kasutatud puit parlament oleks tahtnud, et keeld puudutab kogu ketti, mitte ainult esimest müüjat. läbirääkimiste käigus aga on ära äh, äh, toodud ka müügiahela järgmisi äh, etappe ja neid tuleb kaitsta ebaseaduslike sammude eest. ehk siis kõik osapooled peavad kandma vastutust selle eest, et Euroopa Liidus ebaseaduslikku puitu ei müüda. mul on väga kahju, et nõukogu ei aktsepteerinud selle ähm, ettepaneku äh, toomist keskkonnadirektiivi alla. ma väga kutsun üles komisjoni, et ta uuendaks direktiivi niipea kui võimalik, äh, arvestades kõige äh, värskemat keskkonnakaitsealast seadusandlust. ebaseadusliku puidu kasutamist tuleb käidelda või käsitleda väga rangelt nõukogu seisukoha järgelt äh, on probleemne see negli-, negligible risk ehk väga vähene risk. praegusel hetkel on ebaselge, kuidas seda defineeritakse, see tundub tähendavat riski, mis on praktikas äh, praktiliselt võttes null, eriti olukordades, mis puudutavad geneetiliselt muudetud mikroorganismi, BC-d ehk siis hullulehmatõbe, hügieeni äh,, tõrjevahendeid ja nii edasi parlament aktsepteerib siis äh, mõisted äh, ebaoluline risk ehk siis selline risk, mis praktiliselt on nulltähendusega. siin äh, puuetest ma tahaksin, äh, puudustest tahaksin rääkida ka sellest, et trükitooted jäävad selle, äh, sellest ähm, direktiivist väljapoole küll, aga see on oluline ähm, auk äh, et trükitoodete valmistamine liigub Türki või Hiinasse. kakskümmend protsenti kasvuhoonegaasidest eh, tuleneb eh, sellest, et metsi langetatakse, vihmametsi ja muid. Need vähendavad ka bioloogilist mitmekesisust. ebaseadusliku raide tõttu me kaotame potentsiaalseid ravimeid enne seda, kui neid isegi juur-, uurima asuda on jõutud Euroopa Liit on aastaid pidanud äh, loenguid äh, ebaseadusliku raide vastu, samal ajal pakkudes ühe kõige suurema turu ebaseaduslikule puidule. ehk siis pidulikest kõnetest hoolimata on Euroopa Liit soodustanud vihmametsade hävingu äh,, hävingut. see, et Euroopa keelab nüüd äh, ebaseadusliku puidu äh, toomise oma turgudele on erakordselt hea näide selle suhtes, kuidas Euroopa Liit suudab oma sammudega olla osa globaalse probleemi lahendusest. selle seadusandlusega toetame kõiki neid riike, kes tahavad ebaseadusliku äh, raide lõpetada oma territooriumil, aitäh! aitäh, kolleeg Hassi. annan sõna volinik Potočnikule, palun Uh, austatud president austatud parlamendiliikmed tahan tänada parlamenti ja just mõlemat äh, raportööri proua Karolin Lukast ja proua Sadu Hassit äh, ning ka variraportööre selle eest, et nad äh, suhtlesid nõukogu ja komisjoniga ja selle tagajärjeks on kompromisstekst, mis on meie ees. metsad on äärmiselt olulised biomitmekesisuse säilitamisel ning kliima ja veetsüklites globaalselt Äh, kuskil ei ole jätkusuutliku arengu kolm sammast selgemad kui metsanduses. lisaks äh, metsade keskkonnaväärtusele on metsade sotsiaalne ja majanduslik väärtus tohutu. seda tean ma omaenda riigist, äh, kus metsad katavad peaaegu kuuskümmend protsenti meie territooriumist. paljudes arenguriikides annavad metsad mitte ainult töökohti, vaid ka meditsiini, toitu, varjualust ja nad on kriitilised miljonite inimeste ellujäämisele. siin peaks valmistatama ette sel-, teise lugemise kokkulepet, mis saadaks selge sõnumi maailmale. Euroopa Liit ei ole nõus vastu võtma illegaalselt äh, raiutud puitu. Äh, väljakutse on see, kuidas me tuvastame, et see on illegaalselt langetatud Äh, regulatsioon, määrus ise ei äh, suuda toime tulla sellise ebaseadusliku raiega, sest ta katab ainult puitu Euroopas, aga äh, me suhtleme riikidega, kes tahavad tugevdada oma metsanduse haldamist, eriti peaksime suurendama vabatahtlike partnerluslepingute hulka ja me peaksime tunnustama selliseid riike, kes selliseid kokkuleppeid Euroopa Liiduga sõlmivad Need, kes ütlevad, et see on koormaks Euroopa metsaomanikele, eh, ütlen ma, et seaduslikud ettevõtjad ei peaks mingit suuremat koormat kandma ja see tekst on selle koha pealt piisavalt eh, paindlik. Eh, parlamendiliikmed, see ettepanek, mis on teie ees, see on ära teeninud teie toetuse ja sellel kindlasti on minu toetus, aitäh. nüüd alustame sõnavõttudega fraktsioonide nimel esimesena annan sõna kaheks minutiks härra Fjellnerile, kes võtab sõna Rahvapartei nimel. härra juhataja, kõigepealt tahaksin südamest tänada proua Hassit. me alustasime juba ammu tagasi seda tööd ja me teadsime algusest peale, et on vaja teha väga head koostööd, et edu saavutada mul on väga hea meel ka, et härra volinik puudutas kõiki neid väga olulisi küsimusi, siiski tahaksin rääkida kolmest asjast. see on tegelikult suurepärane dokument, algne dokument tundus väga probleemitihe, kuid nüüd, vaadates tehtud tööd ja tuginedes olemasolevale seadusandlusele, mis eh, kehtib puidutööstuses, eh, siis on näha, et tegelikult enamik probleeme on lahendatud. teiseks on enamik eh, sätestatust elluviidav. meie jaoks on oluline ainult hoolitseda selle eest, et ka siis, kui me asume puitu töötlema, me teaksime, kus toimus selle puidu raie. ja kolmandaks, et me ei tohi kasutada rahvusvahelist kaubandusõigust selleks, et eh, oma reeglistikke vastu võttes anda alust kaubandustõkete püstitamiseks. ma leian, et eh, raport on aga selles mõttes väga hea, tema kallal töötati küll kaua aega, aga tulemus on suurepärane ja mul on väga hea meel äh,, proua Hassi, et me oleme suutnud niisuguse dokumendini jõuda tahaksin kõigile lõpetuseks meenutada, et kui me tahame jääda maailma puiduturul tegijaks, siis me peame eh, rakendama neid meetmeid, mis selles dokumendis on sätestatud, aitäh! aitäh, kolleeg Fjellner! nüüd saab sõna kolleeg Arsenis aitäh. härra volinik, see on tõepoolest ajalooline hetk. ma ootan ka juba homset hääletust ma näen tõesti väga palju saadikuid, kes on võidelnud selle dokumendi valmimise eest. selle eest, et nõukogu on nii mõneski asjas tulnud meile nõnda öelda poolele teele vastu. ja sest me saame neid dokumente vastu võtta ju ainult siis, kui saavutame üksmeele ja kui me tõepoolest teame, et töötame Euroopa kodanike hüvanguks. meie jaoks äh, aga ka Euroopa kodanike jaoks tervikuna pole sugugi ükskõik, kas tegemist on illegaalselt või legaalselt raiutud puiduga inimesed on huvitatud sellest, et nad ostaksid esemed, mille puhul neil on täiesti teada, et ebaseadusliku raide tõttu pole vähenenud kogu maailmas keskkonnaolukord. me peame igal juhul veenma äh, nõukogu sellest, et illegaalselt äh, Eh, turule eh, lastud kaubad on eh, ka Euroopa turul illegaalselt. nüüd me järelikult tegeleme niisuguste puittoodetele, mis tuuakse Euroopa Liidu turule, nendele loa andmisega, see tähendab seda, et luba peab olema sõnastatud nii ja sisaldama kogu informatsiooni selle kohta, et kõik saaksid aru, kus kohas see mm, kus kohas need puud maha raiuti. on kaks olulist momenti, mida nõukogu aga ei aktsepteerinud. minu meelest oleks väga kasulik, kui nõukogu seda oleks teinud, sest ähm, ma ei saa aru, miks nad sellega nõus ei olnud, nende kahe punktiga, see oleks olnud iseenesestmõistetav iseenesest on see täiesti loogiline, et kui midagi imporditakse, siis on vaja teada, et imporditud kaup pole sugugi algusest saadik olnud illegaalse päritoluga. selles mõttes sellele nagu vastu seista on nagu väga ebaloogiline. ja kui me räägime riski vähendamismeetmetest loobumisest, kui me räägime mittemärkimisväärsest riskist siis me peame tegelikult endale aru andma, et me võta neid seadust, seadusi vastu Euroopa kodanike jaoks ja nende nimel, mistõttu me peame olema valmis keskkonda ja oma tarbijaid kaitsma, aitäh! nüüd saab ALDE fraktsiooni nimel sõna kolleeg Gerbrandi. Zeer gelukkig mens en dat komt niet alleen... suur aitäh! Teie ees seisab väga õnnelik inimene, mitte sellepärast, et Holland võitis, vaid seepärast, et täna me äh, saadame tervele Euroopale selge sõnumi viiesajale miljonile eurooplasele, et meie kui eurooplased oleme selgelt selle vastu, et ebaseadlikult, see ebaseadusliku raide tagajärjel turule tulnud puit on ebaseaduslik. meie jaoks on äh, see kõik, kogu teema tegelikult väga oluline, kuivõrd metsade raadamine on ähm, ja metsade ebaseaduslik raie on keskkonna jaoks väga ohtlik ja moodustab Eh, kuni eh, kakskümmend protsenti eh, keskkonnasaaste määrast. aga kui me täna räägime sellest sõnumist, siis tegelikult on see sõnum, mille teele saadab Euroopa Parlament oma viiesajale tuhandele valijale, sest nõukogu, nõukogu oli väga kõhklev, nõukogu öö, püüdis seista parlamendi selja taha, püüdis jääda kõrvaltvaatajaks ja ehkki eesistujate riikide ajal püüti saavutada ka nõukogus eh, selle dokumendi nimel, selle dokumendi jaoks enamust, jäi see saavutamata ja ehkki täna nõukogu esindajad kohal ei ole, tahaksin ma eh, rõhutada, et me saavutame edu ainult siis, eh, kui me sätestame mm, Euroopas kehtiva seadusena käesolevas dokumendis eh, kehtestatud nõuded, sest ainult sel juhul oleme me öö, eh, usaldusväärsed ja öö, eh, suudame öö, selle dokumendis sisalduva tõesti, selle tõesti elujõu anda. suur aitäh! nüüd saab sõna kolleeg Jõling. Doris y reformistas europeos. Thank you, Mr. President aitäh, härra president. ka mina tahaksin äh, öelda oma õnnitlused Sadu Hassile, kes on väga kompetentselt selle teema üle võtnud ja on olnud suur rõõm temaga koostööd teha. mul on hea meel, et äh, sain olla osaks selleks äh, edukast läbirääkimisest, mis kokkuleppe tagas ühest küljest on tegemist piisavalt range kokkuleppega, et kindlustada tõelised edusammud metsade ja peo mitmekesisuse alal, aga see on ka piisavalt paindlik, nii et ta ei ole liiga koormav ausatele seaduslikele kauplejatele ja me ei suudaks kuidagi alahinnata seda edu, mis siin on saavutatud. ja eriti, ja seda, et on võimalik saavutada selline kokkulepe, kui me kõik teeme koostööd tahaksin tervitada väga teretulnud äh, kõrvalmõjusid äh, ja see äh, on seoses ka sellega, mida ütles just Jan, see, et selline teema parlamendis läbi käis, sellel on tohutu avalikkuse teavitamise mõju. tavaliselt on, äh, käsitlevad selliseid asju Ühendkuningriigis ainult sellised keskkonna ja rohelised grupid, aga nüüd on äh, laiemad kes-, ühiskonnagrupid seda käsitlenud ja mina uue parlamendiliikmena olen saanud pretsedenditud kontakti avalikkuselt, kes kõik toetavad parlamendi tegevust siin ja on ilmselt äh, üsna üllatunud positiivselt, et parlament on suutnud seda teemat liigutada sellesse suunda, kuhu nad on tahtnud, et see läheks, nii et veel kord suur aitäh ja aitäh Sadule, on olnud tõeliselt hariv temaga koostööd teha. aitäh, proua Kerling. ja nüüd äh, proua Mattias, äh, kuue NGO fraktsiooni nimel kaks pool minutit. härra volinik, kõigepealt tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest me teame, et ebaseaduslik äh, puiduraie on maailmas üks kõige suuremaid keskkonnaprobleeme, sest et tänu sellele suureneb maailma süsihappegaasi saaste kahekümne viie protsendi võrra ja tänu sellele öö, äh, toimub kliima öö, äh, dramaatiline muutumine kogu inimkond on ohtu seatud. aga me võime illegaalsele metsaraiele vastu astuda, me võime tõepoolest tagada metsade säilimise, kui me tegutseme ühiselt. sel juhul me eh, toetame ka eh, põlisrahvaid ja eh, seega tagame sotsiaalselt võrdse kohtlemise asi on ka siin ka puidutootjate rikkuses ja nende, nendes, kes puitu kasutavad. ma leian, et ilusatest sõnadest on siin vähe. selleks, et tõepoolest puidutöötlejad kasutaksid ainult seaduslikku äh, raidest pärit äh, puitu, on meil tarvis meetmeid, meil on vaja tõhusaid vahendeid, aga ka sanktsioone. sest tõepoolest äh, ettevõtetel kaoks asja vastu huvi, kuna nad näeksid, et nende kasum jääb saavata, kuivõrd trahv ebaseaduslikust raidest pärit puidu kasutamise eest on väga suur. Need kes loodusressursid turule toovad, need peavad olema suutelised selle eest ka vastust kandma. see tähendab, et need, kes kauba turule laseb, see peab olema suuteline aru andma, kust see pärit oli, see ei tohi mingil juhul olla illegaalsest raidest pärit puit. see tähendab seda, et puidul peab ole, puidu kohta peab olema täpne informatsioon ja märgistus, kust kohast see puit pärit on kuidas ta turule jõudis, sest inimesed tea saaksid sel juhul ka teadlikumalt otsustada. suur aitäh! kallid kolleegid, täna oleme peaaegu juba lõpule jõudnud ja nüüd annan sõna kolleeg Rosbachile. aitäh, härra president ja aitäh ka proua Hassile, kes väga kiiresti äh, suutis tegelema hakata väga keeruka teemaga, tahaksin mainida vaid paari teemat. ebaseaduslik puit Äh, biomitmekesisuse hävitamine ja tooted, äh, mis on toodetud väljaspool Euroopat. Äh, tooted, mis on seaduslikult raiutud, selliste toodete kohta on nende päritolu andmete saamine lihtne ja see võimaldaks meil ka need tooted märgistada, aga kui kaugele selles ahelas me peaksime toiduga tagasi minema? mis äh, tooteid on realistlik kontrollida. näiteks äh, mööbel, mis äh, koosneb mööbliplaadist, mis on tehtud ümbertöödetud toidu, puidust. me peame panema paika realistliku seadusandluse, sest muidu see tähendab lihtsalt seda, et Euroopa ettevõtted ei suuda olla maailmaturul konkurentsivõimelisemad. ja asjad liiguksid Euroopa standarditest eemale. ma loodan, et selle ettepanekuga suudame me seda takistada. aitäh, härra president! suur aitäh, proua Rosbach, järgmiseks äh, parlamendiliikmed, kes räägivad iseenda nimel ja pooleteiseks minutiks annan äh, sõna proua Pietikäisele. lugupeetud president, see on märkimisväärne samm vastutustundliku ressursi äh, kasutamise suunas bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks ja inimeste elutingimuste säilitamiseks. see näitab, et Euroopa Liit võib olla tõhus äh, rahvusvaheline tegija omaenda sisemist seadusandlust äh, kasutada, kasutades, nii nagu ökodisaini direktiivgi seda näitab. satu tulemus on ilmselgelt parem kui Äh, kompromissiga kaasas käivad äh, miinuspooled, aga isegi raportöörina Hassu tõi välja, et oluliseks äh, puudeks on sanktsioonide puudus, Euroopa miinimumtasandi kehtestamatus ja ka see, et nende trahvide, sanktsioonide teemat ei ole direktiivi sisse kirjutatud nii äh, hangete kui kauplemise suhtes ja ma loodeta-, loodan, et komisjon toob need lisandid siia sisse võimalikult ruttu. ja samuti selle rõhutamine siin direktiivis on äh, jätkuvalt ülioluline. suur aitäh ja nüüd kaheksa pooleks minutiks äh, proua McCaven Äh, aitäh, härra president, kell on juba väga hiline, kallid kolleegid, ja ma arvan, et äh, see siiski ei peaks äh, meie tähelepanu hajutama, et tegemist on ühe olulisema hääletusega, mis meil see nädal parlamendis on. see on väga oluline meie kodanikele, ma ütlen seda selle põhjal, kui palju kirju ma olen saanud selle koha pealt. interneti petitsioonil oli sada kakskümmend viis tuhat allkirja ja see arv suureneb Nad kõik arvavad, et me peaksime seda ettepanekut homme toetama. nagu härra volinik ütles, on see kõige olulisem nendele miljonitele inimestele, kes elavad maailma vaesemates riikides ja kelle elatus illegaalse raiega on hävitatud, näiteks Madagaskaril langetati tuhat tihuroosipuud illegaalselt ja need, see on äärmiselt väärtuslik puit, mis tähendab, et tõesti illegaalne raie on Madagaskaril väga levinud. Äh, äh, see ebaseaduslik raie üheksakümnendatel aastatel toitis Kambodža sõda. Äh, arvestatakse, et viisteist tonni puitu läheb Birmast Hiinasse iga seitsme minuti tagant ja see toetab Birma režiimi see on võtnud miljonitelt inimestelt parema elu, sest et miljardid dollarid lähevad ähm, äh, kaotsi, mis oleks muidu olnud maksutulu valitsustele. Human Rights Watch ütleb, et äh, kaks miljardit dollarit on Indoneesias läinud maksutulude arvelt kaotsi. Äh, see oleks piisaks, et anda ter-, tervishoiduteenuseid miljonile selle riigi inimesele, ehk siis see on rohkem kui kogu selle riigi tervishoiueelarve nii et tänane on meie esimene samm, see ei ole täiuslik, nagu härra volinik on öelnud, aga see on palju parem kui see, kust me alustasime, kus oli selline vabatahtlik koodeks. tahaksin tänada härra volinikku, et äh, ta on läinud kaugemale kui tema eelkäijad e, Hispaania eesistuja survestas seda kokkulepet ja tahan tänada Hilar Peeni, ähm, kes on nõukogus jäänud enda juurde ja saavutanud kokkuleppe homme äh, astume me esimese sammu, Sadu Hässi ja variraportöörid on teinud head tööd siin, aga peame selle surve säilitama, avalikkuse tead-, teadmised säilitama ja ma loodan, et komisjon aitab meid selle saavutamisel ja et seda äärmiselt olulist seadusandlust ka hästi rakendatakse. aitäh, Linda! ja nüüd pooleteiseks minutiks Chris Davis härra president, maailma metsi hävitatakse, mõnikord tehakse seda valitsuste toel, aga tihtipeale ebaseaduslike tegevuste kaudu. narkokaubandus ja puidukaubandus on kaks sellist tegevust, mis äh, suudavad tekitada sellise hulga raha, et nad korrumpeerivad valitsused ja siin on seaduste rakendamine äärmiselt keerukas. viis aastat tagasi pöördusin volinik Louis Michel'i poole ja ütlesin, et meil on vaja sellist meedet ja ta mõistis mind, aga tema teenistused, tema juristid ütlesid, et see ei ole võimalik. nii et siin oluline nõuanne teile, härra volinik, kui juristid ütlevad, et see ei ole võimalik, siis muutke juriste, see on võimalik ja siin on meil sellest ka tõestus. suurepärane, head uudised, tegemist on olulise meetmega. see direktiiv, see nõue ütleb, et liikmesriigid peavad äh, paika panema rakendusrežiimid, mis on tõhusad, veenvad ja proportsionaalsed aga mida see siis tegelikult tähendab, mida, mis siis, kui Sloveenia ütleb, et karistus eh, ebaseaduslikult riiki puidu importimisel on kümme aastat vangis ja Ühendkuningriik ütleb, et me lihtsalt eh, näitame, viputame näpuga. Eh, kuidas kindlustada, et seda seadusandlikkust igal pool Euroopas korralikult ka rakendataks? tahaksin, et te kirjutaksite liikmesriikidele ja ütleksite neile, et te hakkate avaldama Äh, detaile nende karistuste koha pealt, mida nad kehtestavad, et kindlustada, et seda seadusandlikkust korralikult rakendatakse, et nimetate nimesid, häbistate neid nii, nagu seda kunagi varem tehtud ei ole. volinik, te olete neid sõnu näinud ju korduvalt, proportsionaalne, tõhus, eemalepeletav, ma tahaksin, et teie oleksite esimene volinik, kes kindlustaks, et need sõnad ka tegelikult, tegelikkuses rakenduksid, aitäh. Senor... järgmine kõneleja, tal on poolteist minutit, härra Kraamer. aitäh. ma arvan, et tegemist on väga hea seadusloomega, see on väga oluline, kui me suudame vältida illegaalselt raiutud puiduturule laskmist. aga ka selle keskkonnaseadusandluse puhul peab kehtima, nagu teistegi seaduste puhul, et oluline ei ole, mida ette kirjutatakse, vaid ka see, et see, mis on ette kirjutatud, oleks elluviidav. ja kui me räägime turule laskmisest, siis sellel etapil on tarvis öö, keeld peale panna, oleks äärmiselt keeruline kogu tarneahela ettevõtteid järgida alates saevabrikust kuni mööblivabrikuni, pidevalt esitada kõiki dokumente, nii me toodame nii palju paberit ja selle paberi me toodame ju ka äh, maha raiutud metsa arvel, seetõttu me peame jääma siin tasakaalu. seetõttu mul ei ole mitte midagi öö, äh, Sadu Hassi lähenemisviisi ja ebaseadus, ja ma olen ebaseadusliku raide vastu, loomulikult. kuid ma tahaksin teada, teada, väita, et kui me eh, tahame pidevalt eh, kõik turul kättesaadava eh, eh toodete osas tegema kindlaks, kes, millised olid tarneahela lülid, eh, siis eh, seda me saavutada ei suuda. nüüd annan sõna kolleeg Mannerile. härra president, ebaseaduslike raide vastu tuleb võidelda, sellega me oleme kõik täiesti nõus. sellest hoolimata on see kompromissi ei saa ma täiesti lõplikult toetada, muuhulgas selle tõttu, et vastutus puu algupära suhtes antakse ahela igale osapoolele, minu meelest on siin taustal suur hirm, et see lisab äh, bürokraatia nii metsaettevõtjate kui metsatöötlejate äh, puhul ja see ei saa olla asja eesmärk. me peame olema ka kindlad, et kui me seda seadust rakendame, et nendes riikides on põhjalikud sertifitseerimistavad ja süsteemid on praktiliselt kasutatavad ja et me ei lisaks sellist menetlust, mis taas lisaks bürokraatiat, mis on täiendavaks koormuseks meie konkurentsivõimeline metsandussektoris. on oluline ka, et me ei paneks puud halvemasse olukorda teiste materjalidega võrreldes. seegi on üks hirmudest siin taga praegu, aitäh. El último orador en este turno va a ser el señor Karl Haglund, que tiene para el uso de su palabra on härra Karl Haaglund. jah, härra esimees. on tõepoolest kahju, et me nii tähtsat küsimust arutame nii piiratud ajaliste võimaluste juures väga sageli unustatakse, et metsamajandus on Euroopas väga tähtis majandusharu, kus töötatakse jätkusuutlikult. algselt tundus, nagu meie hästi toimivat metsamajandust ja selle tegevust püütakse pärssida ja see, et aga nüüd see nii ei ole, tahaksin tänada kolleeg Sadu Hassit ja seetõttu kinnitan, et homme saan ka, homme hääletada tema raporti poolt ma leian, et me oleme suutnud saavutada adekvaatse kompromissi selleks, et ebaseaduslikku äh, äh, raie välja juurida, äh, samas häirimata meie hästi toimivat metsamajandust, aitäh. suur aitäh. härra Okland me kuulasime ära kõnelejad, on kolm kolleegi, kes soovivad vaba mikrofoni raames äh, sõna võtta. üks minut, palun. suur aitäh, president puiduga kauplemine, kui see on ebaseaduslikult ostetud või äh, äh, raiutud, vähendab seadusliku äh, puidu konkurentsivõimet, seetõttu on see seadusandlus hädavajalik. see süsteem toob sisse due diligence'i süsteemi ning loob Euroopa Liidus järelevalveasutuses ja uus süsteem võimaldab kontrollida, kas puit on turule toodud seaduslikult, kuid see ei ole täiuslik lahendus isegi see süsteem on äh, teatud mõttes välditav, seetõttu debatides äh, asjaomastes komisjonides teen ettepaneku, muudatusettepaneku, et äh, monitooringuasutused kaotavad oma akrediteeringu, kui asjaomased Äh, asutused avastavad, et ettevõtted ei kasuta korrektset due diligence'i süsteemi, see on oluline samm selleks, et vältida ebaseaduslikult äh, langetatud puidu turule sattumist, kuid on vajalik ka teisi semme. aitäh, proua Kalmberg. suur aitäh. härra esineja, härra volinik bioloogilise mitmekesisuse aasta kutsub meid veel kord üles taga, tegema kõik selleks, et see mitmekesisus säilitada. illegaalne raie ohustab kogu maailma, sellepärast et kakskümmend kuni nelikümmend protsenti, sest see hõlmab kakskümmend kuni nelikümmend protsenti ülemaailmsest tööstuslikust puidutoodangust. niisugune metsade raadamine põhjustab olulisel määral süsihappegaaside levikut maailmas ja see, et Euroopa Liit on nüüd kehtestamas tõkkeid ebaseaduslikult raiutud puidu Euroopa Liidu turule saatmisele, näitab selgelt, et Euroopa Liit on võtnud selge positsiooni selles küsimuses právě paro... härra Paska, kallis äh, volinik äh,, see, mis siin raportis välja toodud on, on äh, härra äh, proua Karolain Lukase poolt on väga hea ja me ei saa edasi aktsepteerida mõningate turuosaliste ja valitsuste tõrksust Euroopa Liidus äh,, võidelda ebaseadusliku raidega ning sellega, et nad ei ole nõus rakendama karistusi taoliste kuritegude suhtes. aga kui me detailsemalt seda asja vaatame seda seadusandlikku akti, siis ei saa olla päris kindel, kas see on valitsuste arvamus või on see mõningate maffiate seisukoht, kes valitsusi korrumpeerivad. see must turg või maffia ei saa takistada meid võitlemast selle vastu ja ma arvan, et valitsus, mis ja täname, minut on läbi. Vamos a dar la palabra entonces al comisario eh, Potocznik para que eh, reaccione con carácter definitivo a todas las intervenciones que se han producido ja nüüd härra volinik Potočnik, teil on veel kord võimalus eh, öelda oma lõppsõna selles küsimuses. härra esimees, daamid ja härrad, aeg on hiline, üritan teha lühidalt, aga mitte sellepärast, et asjad ei ole tähtsad, vaid just sellepärast, et ruumis on selline konsensus. metsad on kliimavõitlusega võitlemise südames, ka biomitmekesisuse kaitsmisega südames. hiljutise seadusandlusega, mis puudutab illegaalset, reguleerimata ja tuvastamata kalastamist, on, tähendab see nüüd, et meil on olemas Euroopa Liidus instrumendid, et võidelda ebaseadusliku käitumisega kahe meie võtme loodusvaraga, metsad ja kalavarud. jah, tegemist on ka olulise osaga võitluses vaesuse vastu. määruse mõju sõltub eh, tõhusast rakendamisest ja see väljakutse ei ole kaugeltki mitte veel möödas, aga täna saame me juba hinnata seda, et lahendus siin keerulises, kuid olulises äh, teemas on äh, leitud. niisiis äh, selgelt tegeleme me väärika ettepanekuga ja hea meelega ootan rõõmsalt seda, et saame koos teiega seda rakendama hakata aitäh, härra volinik, suur aitäh ka selle eest, et võtsite sõna nii lühidalt ja lõpetame täna õhtul kuulates ära raportööri proua Hassi. loomulikult soovin samuti teid õnnitleda eh, siit oma kohalt teie poolt tehtud töö eest. Teil on kaks minutit. kallid kolleegid, väga tänan kõiki, kes nii hilisel õhtutunnil osalesid selles keskustelus. ma olin samasuguses olukorras, millele viitas Chris Davis, arutades siis tollase arenguvolinikuga, kus tollane volinik pidas taolist äh, läbirääkimiste põhist äh, seadusandlust võimatuks. mul on väga hea meel, et oleme ära teinud selle, mida tookord võimatuks peeti. Äh, volinik ja kolleegid on hästi rääkinud kõikidest nendest probleemidest, mida põhjustavad ebaseadlikkused raided. mitmed kolleegid on tundnud ja tunnevad endiselt muret bürokraatia pärast. tahan aga meenutada, et kõikidele teistele peale sellele, kes esimesena turule toob puit või puidutooted, on bürokraatia nõue ülilihtne, vaid liht-, vaid see, et teatakse ja suudab näidata, kust ta on ostnud ja kuhu ta edasi on müünud selle puidu. selleks vajalikud dokumendid peavad ettevõtetel olema olemas nii ehk nii. seda nõuab näiteks äh, käibemaksuseadusandlus. mul on hea meel selle üle, et mitmed ettevõtted on toetanud ebaseadusliku puidu äh, kasutamise keeldu, eriti pakendi- ja mööblitööstuses. olen saanud ka äh, puiduala ähm, liitudelt toetust, kus räägitakse ja toetatakse seda, ähm, kui suurt kahju tekitab konkurentsile see tõsiasi, et meie turgudel on olnud palju ebaseaduslikult äh, langetatud puud. nagu kolleegid ütles, äh, ütlesid, seda seadust tuleb korrektselt rakendada ning äh, ma toetan seda, et peame järge ka selle suhtes, missuguseks teevad liikmesmaad sanktsioonid selleks, et vältida kõikvõimalikke kuritarvitusi, aitäh! Con esta intervención cerramos el debate correspondiente y la votación. suur aitäh, proua Hassi, sellega lõpetame debati, hääletamine toimub homme keskpäeval. kallid kolleegid, järgmine istung